mis ei ole transpordikomisjoni arvamus, kes toetas meie resolutsiooni ja seda märkimisväärse enamusega. tahaksin teid informeerida, et see oli transpordikomisjoni sisene kokkulepe ja sellega oli nõus ka härra Brian Simson. daamid ja härrad, minu ees on üks resolutsiooni ettepanek debati lõpus transpordi ja turismi komisjonist. Once again I was informed that it was ja veel üks kord, mulle teatati, et komisjonis lepiti niimoodi kokku, palun arutage seda äh, järgmisel korral või komisjonis, mina ei pea siin seda olukorda lahendama. daamid ja härrad, debatt on lõppenud, hääletamine toimub homme kell pool kaksteist Uh, daamid ja härrad, järgmine punkt meie päevakorras on suuline küsimus energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse rakendamine ja Atseri tuhande, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve. esimeseks kõnelejaks on proua Jordan, kes on selle küsimuse autor. spoštovani prisotni spoštovani gospod komisar do sredine naslednjega leta moramo vzpostaviti notranji energetski trg. aitäh härra juhataja! enne järgmise aasta keskpaika peame me looma ühtse energiaturu ja me oleme ja, ja oma ülesannet täitma Euroopa Liiduna. ESA, kes vastutab energiaregulaatorite koordineerimise eest, peab analüüsima gaasi- ja elektriturgu ja hindama võimalikke seaduse rikkumisi, informatsiooni vääriti kasutamist ja mandaadi puhul peame me tagama selle, et oleks tihe koostöö selleks, et see töö valmis saada, on lihtsalt vaja äh, vahendeid ja raha ja ta peab saama luua ka kõrge usaldusväärsuse oma töö vastu. aastal kaks tuhat kaksteist sai agentuur piisavalt vahendeid. selle aasta eelarve on vähenenud umbes kolme miljoni euro võrra ja see on ainult survet suurendanud, sest et aastal kaks tuhat neliteist võtab komisjon agentuuri eelarvest ära rohkem kui viis miljonit eurot. agentuur ei saa enam oma tööd teha ja probleem on tegelikult veel teravam, sest äh, lisaametikohad ei ole äh, eelarvesse märgitud, samas agentuur ise leiab, et tal on vaja viite, viiskümmend töötajat rohkem, nii et mida see siis tähendab kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist eelarvete jaoks? SA ei saa Äh, neid vahendeid, mida on vaja tema programmide jooksutamiseks. eelarve eelnõu ei näe ette ka nende agentuuri missioonide täideviimist, näiteks registri loomine, äh, Euroopa energiaturu kohta turu tihedam järelevalve, tihedamad sidemed turuorganisatsioonide vahel, andmete avaldamine ja ka andmete edastamine neile, kes neid andmeid kasutavad teaduseesmärkidel, tihedam koostöö ka teiste agentuuridega nagu ESMAga agentuuri esindajad on väljendanud muret. kui EISA ei saa oma ülesannet täita, siis tuleb džungliseadus rolli, keegi ei saa enam, keegi ei vastuta enam andmete kogumise ja analüüsimise eest ja keegi ei vastuta võimalike pettuste tuvastamise eest. me kõik teame, et äh, Remiti määruse äh, rakendamisega mitte toimetulemine, tulemine seab ohtu meie elektri- ja gaasituru läbipaistvuse ja selle tagajärjel äh, on äh, sellel mõju ka energiahindadele. tahaksin tõstatada veel järgneva küsimuse. millised äh, on Äh, eesmärgid seoses gaasi ja elektri ühisturu rakendamisega järgmisel aastal. see, et äh, aastal kaks tuhat kolmteist eelarvet on muudetud, kindlasti mõjutab ka seda, kas agentuur on äh, võimeline ostma vajalikku varustust ja kuidas ja kui me seda eelarvet nüüd ei muuda, siis kuidas ESA peaks selle varustuse saama? kas komisjon on valmis võtma vastu mõistliku eelarve aastaks kaks tuhat neliteist, mis ei sea ohtu siseturu korralikku toimimist? daamid ja härrad, sellist tüüpi äh, kärped tekitavad rohkem kahju kui kasu. ITRE-s oleme meie veendunud, et äh, kohane rahastamine ESA agentuurile on äärmiselt oluline, sest me räägime siin ju ikkagi võrdsest ja äh, õiglasest kohtlemisest ning Euroopa tarbijate heaolust. tervitan volinik Oettingeri meie öisele istungile ja annan talle nüüd sõna. Äh, härra juhataja, austatud kolleegid ma olen väga tänulik äh, teile Te teate, kui palju on äh, ära tehtud selleks, et Otseri amet üldse toimiks ja oma tööd saaks teha. Äh, viimased kaks aastat on Otseril äh, olnud ülesandeks ka teostada energiaturul järelevalvet ja ja energia hulgimüüki selleks, et vältida igasuguseid äh, pettusi äh, turul. kõike seda tehakse andmete kogumise, äh, analüüside, uuringute abil. Need viiakse läbi väga erilisel viisil ameti enda poolt Atseri ametil on seega võimalus kasutada ära kõikvõimalikke informaatilisi, tehnoloogilisi lahendusi. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves äh, on ette nähtud äh, ameti ümberkorraldamine just selleks, et äh, oleks võimalik eesmärke veel paremini täite viida. Hardware ja software, mida ametil on vaja, on ette nähtud, et oleks võimalik luua võimalikult kiiresti infotehnoloogia platvorm ja ma garanteerin teile, et aastaks äh, kaks tuhat neliteist MFF äh, raames äh, otsustatakse vahendite eraldamine selle platvormi loomiseks. mis puudutab tarkvara, on praegu esimeses osas kuid informatiiv, mm, infotehnoloogilised süsteemid vajavad loomulikult inimesi, kes on äh, pädevad neid kasutama on ette nähtud äh, viiskümmend uut töökohta, mida, mis on tegelikult ameti poolt juba kaetud ja aastaks äh, kaks tuhat neliteist peaksid ressursid olema piisavad, äh, et katta vajadusi aastal kaks tuhat neliteist meie komisjoni siseselt töötame viieaastase raamistikuga ja me töötame eh, selle suunas, et eh, töötajate arvu vähendada viie protsendi eh, võrra. ja see ümberkorraldamise manööver puudutab Archerit ja seda me peame silmas pidama, me oleme alustanud protsessi, mis puudutab inimressurssi ja mis puudutab äh, Remiti prioriteete, Archeri siseselt on nähtud äh, ümberkorraldused ette, nagu ma ütlesin, ja see, selle tuleks ka ellu viia. aga mis puudutab nüüd äh, Remitit, no siis ei ole tegemist ainult komisjoni ettepanekuga komisjon ei soovi ainult tegeleda ainult äh, mingit projekti loomist, vaid soovib, et kõik ka toimiks ja et tarbijate huvid oleksid äh, tagatud. et energia hinnad oleksid paigas selleks, et vältida pettusi turul. seda ka dialoogi silmas pidades aitäh! Like ja nüüd annaksin sõna proua Matsei Kukovitšile predsedujoči spoštovani komisar gospod oettinger če mislimo resno pri notranjem trgu potem je aitäh! kui me nüüd tõsiselt järgi mõtleme ühisturu äh, suhtes, siis energeetika ja energia on tõsine sammas, millele ühisturg üldse püsti seisab. ACER on selline Euroopa amet, kelle äh, kontor asub Sloveenias, peakontor asub Sloveenias. see tekitab äh, veel äh, skeptitsi-, skeptitsismi, kui kõik ei toimi hästi. kui meil ei ole ühtseid vaateid ressursside, töötajate osas ma olen äh, töötanud äh, ja ma ei ole kunagi täheldanud, et selliseid äh, vahetegemisi. ma juba kuulasin küll teie vastust, kui ma tahaksin küsida, et kas me tahame, et see amet toimiks ja töötaks hästi, kas me tõsiselt tahame, et, et see to-, kas me tahame kontrollida energiaturgu Euroopas ja kas me tahame tarbijale parimat hinda pakkuda ja kui see tõesti nii on, siis on vaja kahe, kahtesada miljardit eurot äh, järgmisteks aastateks. me peame vaatama seda kui investeerimist energeetikasektorisse. kui palju see amet siis äh, maksab? kõik peavad äh, oma tööd tegema, oma rolli täitma ja kui on võimalik äh, luua uusi töökohti, siis on see ju väga oluline äh, sellises äh, sektoris ja selleks, et võidelda skeptitsismiga. härra Correa de Campos, kaks minutit, palun. aitäh. härra juhataja, härra volinik Euroopa energiaturg sõltub infrastruktuurist ja modernsetest äh, ühendustest, äh, eesmärgiks on kõrged standardid ja keskkondlik jätkusuutlikkus ja see peab olema ka, turg peab olema ka vastavuses äh, meie määrustega. energiaregulaatorite organisatsioon mängib olulist rolli, meil on äh, määrused, meil on energiaturu jälgimine, meil on energiaturgude läbipaistvus, meil on Remit projekt, kõik need asjad, kõikide nende asjade üle tõostab järelevalvet ESA Remiti kaudu ja see tähendab seda, et ESA peab olema võimeline korralikult töötama. kui me vaatame neid eelarveid, umbes viisteist koma kuus miljonit miljonit eurot, see aasta komisjon on nüüd teinud ettepaneku kolmandat kor-, kolmandiku võrra seda eelarvet vähendada umbes üheteistkümnele miljonile eurole. meil on ühtne energiapoliitika ühelt poolt ja siis on meil Euroopa Komisjoni lühinägelikud otsused, mis seavad ohtu selle korraliku ambitsioonika poliitika rakendamise. energiatööstus on Euroopa majanduse jaoks elulise tähtsusega, ükskõik millised on kulud selle tööstuse korralikuks paikaseadmiseks pärast seda aastat on meil muidugi uus komisjon, vaatame tulevikku, aga uus komisjon äh, äh, peab tegema kättesaadavaks äh, vahendid selleks, et see agentuur saaks korralikult töötada. kõik see selleks, et säästa viis miljonit eurot ajal, kui energiatööstus on väärt miljardeid, see on ju täiesti proportsioonist väljas kui me vaatame Ameerika Ühendriike, siis eh, energiakulud on madalamad, neil on vähem tööst, töötust kui Euroopas, sest et nad on korralikult oma raha investeerinud energiasüsteemidesse, meil on vaja siin valdkonnas otsuseid paremini teha For.... daamid ja härrad, vaba mikrofoni vastu ei ole keegi üles, huvi üles näidanud ja seetõttu annan sõna volinik Oettingerile lõppmärkusteks ich kann ihren argumenten dass wir eine starke behörde brauchen dass wir remit suur aitäh! ma olen nõus, et amet peab olema tugev ja ühtset turgu tuleb toetada, meil on vaja regulatsioone, mis rakendatakse, selle kohta mul ei ole mitte ühtegi vastuväidet. ma leian, et võiks veel kümme või kakskümmend töökohta lisada kuid äh, seniste äh, uurimiste tulemusena või see olukord, kus me praegu oleme, meie võimalused on väga äh, piiratud, me peame viis protsenti personali koondama viie aasta jooksul. see tähendab seda, et teised ametid ja teised esindusorganid äh, peavad kõik oma töötajaid äh, koondama. seekohal äh, kolleegid, teie kolleegid ka teistes ametites või teiste prioriteetidega peaksid natuke järgi mõtlema, et poliitika ja energeetika äh, on loomulikult äh, prioriteedid, äh, iga ameti jaoks on see, millega ta tegeleb, äh, prioriteet, taristud või mida iganes, iga amet tahaks rohkem töötajaid. kuid küsimus on selles viies protsendis personali vähendamisest, see tähendab, et uued töötajad peavad tegelema uute väljakutsete ja ülesannetega see läheb meie praegusest mandaadist äh, palju kaugemale. ja siis äh, pannakse paika, kuidas Archer saab oma uute töökohtade ja uute tarkvaradega äh, selle eelarve raames toimida. vaatame, kuidas see läheb ja kui me paari aasta pärast näeme, et on neile antud ülesandeid ei ole võimalik olnud hästi täita, siis kindlasti parlament ja komisjon ei eralda äh, rohkem vahendeid. vaatame aja jooksul, kuidas kõik kujuneb. Like to... tahan teatada, et debatt on lõppenud. daamid ja härrad, äh, järgmine osaistungjärk toimub homme kolmapäeval kella üheksast äh, kella kaheni ja siis kella kolmest kuni kella üheteistkümneni. päevakava on kättesaadaval